küsimustega ning määratleb selle, kuidas erinevad fondid saavad siin valdkonnas paremat koostööd teha. aitäh, härra volinik. Äh, käsitlesime proua Vestvali raportit selle kohta, et toimub hääletamine homme kell kaksteist ning võime alustada nüüd oma viimast päevakorrapunkti, härra Siimoni raport äh, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes kohaldatavad riigiabi eeskirjad ja meie raportöör saab nüüd sõna. palun, härra Siimon austatud president, lugupeetud kolleegid, kõigepealt eh, sooviksin ja mm, eh, rääkida eh, sellest, et üldist majandushuvi pakuvad teenused ei mängi olulist rolli mitte ainult üksikute kodanike jaoks, vaid nad on tähtsad kogu meie ühiskonna jaoks, kui me teenuste alaseid dokumente käsitleme, siis peaks olema esikohal küsimus, millised peavad olema need eeldused selleks, et kõigepealt tagada maksimaalne kvaliteet ning teisalt võimaldada kõikidele rahvastikukihtidele juurdepääs neile teenustele sel-, sellise kvalit-, kvaliteediga eh, teenuste eh, pakkumisel eh, me peame tagama teenuse pakkujatele kindla tunde, me peame looma vajalikud raamtingimused, meil on vaja proportsionaalseid eeskirju selleks, et arvestada konkreetseid olukordi ning vähendada halduskoormust Euroopa Liidu toetuste süsteemi reform eh, võib anda siinkohal olulise panuse eh, ning ainult lähimuspõhimõttest range kinnipidamine eh, tagab teenuste asjakohase pakkumise. meil on vaja luua asjakohased raamtingimused, õiguslik alus oleks meie sotsiaaldemokraatide jaoks aluslepingu äh, punkt neliteist, äh, artikkel neliteist, kuid äh, juba aastaid ei lähtu me sellest. sellegipoolest on meil raportis õnnestunud leida vastuvõetavad kompromisslahendused kui me arvestame ühelt poolt eh, halduskoormust eh, ja teiselt poolt teenuste kvaliteedi, praegu on halduskoormus liiga suur. meie eh, nõuame teatamiskohustusest vabastamise piirmäära suurendamist ning no see, see tooks kaasa olulise hõlbustuse teenusepakkujatele, see vähendaks kohalike omavalitsuse asutuste halduskoormust ning avaldaks positiivset mõju kogu Euroopa Liidu siseturule teenuste valdkonnas Äh, minimaalsete äh, eeskirjade äh, rakend-, miinimumeeskirjade rakendamine kohaliku tasandi teenuste vabastamine teavitamiskohustusest oleks väga oluline. selleks, et tagada sotsiaalsed teenused, peame me Eh, tagama teenusepakkujatele vajalikud tingimused, me peame me pöörama tähelepanu ka eh, tõhu, eh, teenuste pakkumise tõhususele, nende vastavusele konkurentsitingimustele ning me näeme, et Euroopa Komisjon on siin piirdunud ainult abi kontrollimisega, abi teenuse pakkujatele abi pakkumiseks, abi pakkumisele ning eeltingimuste loomisele pööratakse liiga vähe tähelepanu. sooviksin siinkohal lõpetuseks tänada kõiki kolleege parteiülese suurepärase koostöö eest, sooviksin tänada variraportööre ning komisjoni hääletuse tulemus näitab selgelt, kui tõhus on olnud meie koostöö. ma loodan, et homme hääletamisel täiskogul õnnestub meil anda Euroopa Parlamendi poolt selge sõnum selle kohta, kuivõrd oluline on luua avalike teenuste jaoks vajalikud raamtingimused Euroopa Liidus. aitäh! aitäh, härra Simon! nüüd vaba mikrofon. kõigepealt sõna härra Misharusele aitäh, härra president. me räägime üldhuviteenustest, me räägime nende äh, juurde, äh, ligipääsetavusest kõikidele kodanikele, olenemata nende majanduslikust äh, seisust, et tegemist on teenustega, mis äh, peavad olema kodanikele taskukohased. Eh, ma olen nõus sellega, et äh, riigi abi osutamisel peab arvestama äh, subsidiaarsuse põhimõtet. meil on vaja luua tingimused selleks, et kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused saaksid valida, kuidas tagada nende teenuste rahastamine. riigi abi peab toetama ka kohalikku ettevõtlust, väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid. siin on kõne all ka töökohtade loomine infrastruktuuris just nendes piirkondades, kus on tegemist teatud lünkadega. me peame tagama kõrge kvaliteedi tõhusad teenused, teenused, mis on kõikidele kodanikele kättesaadavad samas aitab see meil äh, luua ka äh, töökohti. Eh, härra Correa de Campos. suur tänu. see Peter Simoni raport on väga hästi tasakaalustatud üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid vaadeldakse ühenduse põhimõtete eh, valguses, mis on suunatud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eh, saavutamisele. kuid eh, siin on päris palju veel õiguskindlusetust, sellepärast me peame ka lähimuspõhimõtet kaitsma ja see on üks paremaid põhimõtteid siinses raportis, sellepärast et raportöör vaatab seda, missugused on need kohalikud ja piirkondlikud tasandid, mis ei mõjusta üldi, ühtset turgu. De minimis reegleid, neid on võimalik kasutada kohalikul tasandil ning hoolitsetakse ka selle eest, et mõisted oleks piisavalt laialt defineeritud, et hõlmata sinna ka vabaühendused ja sotsiaalset liiki organisatsioonid vaadeldakse ka vajadust äh, siduda tõhusus lähimuspõhimõtetega, aitäh. tänan nüüd härra Paška. suur tänu. kuna aasta lõpuks on aasta lõpul lõpevad mitmed meetmed, mis käsitlevad riigiabi on tarvis neid riigiabi reegleid äh, reformida. on öeldud ju, et halduskoormus muutus liiga suureks, eriti just kohalike omavalitsuste jaoks ning negatiivne aspekt oli ka see, et tegemist on õiguskindlusetusega. riigiabi reeglid peavad olema läbipaistvamad ja lihtsamad, neid peab olema kergem ellu viia nõnda et nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil neid on võimalik tõhusamalt kohaldada. see saavutab ka, see, see toob kaasa ka äh, kõikide teenuste tõhusama äh, osutamise, suur tänu! nochmals das Wort erhalte. Sehr geehrte Kommissar. Herr austatud president, lugupeetud volinikud, kõigepealt sooviksin tänada Peeter Siimonit selle eest, kuidas ta on suutnud töötada fraktsiooni üleselt. sooviksin tänada tema suure panuse eest raportis kutsutakse üles komisjoni võtma vastavaid meetmeid juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. nüüd konkreetsed meetmed, loomulikult parlament peaks oma õigusloome protsessis arvestama kõigi nende aspektidega. kõik osapooled peaksid olema huvitatud läbipaistvuse suurendamisest ning meil on vaja äh, ka protsesse kiirendada. Euroopa äh, idee äh, teostub eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil ja ning siinkohal tuleks väga tõsiselt nendesse küsimustesse suhtuda. praeguseks, praegu me näeme aga, et need küsimused on jäänud tahaplaanile. ma sooviksin rõhutada just ühinenud mitmekesisuses põhimõtet see on äh, äärmiselt oluline ning ma kutsuksin komisjoni üles mõtlema artiklile neliteist ning mõtlema sellele, kuidas Euroopa ideed realiseerida. nüüd tahaksin anda sõnajärje proua Roitovale. suur tänu. liikmesriikides on suured erisused selles osas, kuidas määratletakse äh, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kohaldamisala ja ka erandid. me peame toetama Euroopa Komisjoni jõupingutusi ühtlustada neid reegleid, me nõuame lihtsustamist riigiabi e, eeskirjade osas ja toetame komisjoni ka selles osas, et lähimuspõhimõtte raames äh, saavutatakse siiski suuremat kontrolli, aga ka läbipaistvust. eriti, mis puudutab kohalikul tasandil äh, lepingute andmist, äh, siin on tohutud korruptsioonivõimalused ja komisjon peaks oma menetlusi muutma ning tõhusamalt uurima kaebusi ja ka ebaseadusliku riigiabi andmise juhtumeid paremini uurima ning tuleks kasutada ministeeriumide infot, kes kipuvad ka riigiabi reegleid rikkuma. suur tänu ja nüüd sõna proua Paseskule. suur tänu. üldist majandushuvi pakkuvad teenused aitavad kaasa majanduskasvule ja konkurentsivõimudele, konkurentsivõimele liikmesriikides. Nad tagavad äh, Äh, sotsiaalse, ei tohi tagada, kaasneda sellega aga sotsiaalset ebaõiglust. ei, lähimuspõhimõtet tuleb rangelt silmas pidada ning meenutaksin teile ka protokolli number kakskümmend kuus Lissaboni lepingust, vastavalt sellele protokollile tuleb, on liikmesriigid pädevad äh, avalike teenuste tagamise osas ning ma arvan, et on tarvis selgitada, missugused on riigiabi äh, reguleerivad normid ja nõuded. Rumeenias lihtsustatakse neid äh, kohaliku tasandi üldiste avalike teenuste osas äh, ja Euroopa Liit peab toetama liikmesriike selles suunas, et need äh, kaasajastaksid üldist majandushuvi pakkuvad teenused ning vastaksid kodanike huvidele. Äh, meil Rumeenias on selle jaoks iga valdkonna jaoks oma reeglid, suur tänu. kas on veel sõnasoovijaid? ma arvan, et ma sain vist kõigi soovid rahuldatud, kui see nõnda on, siis annan nüüd sõnajärje volinik Talile. suur tänu, härra juhataja. Äh, asepresident Almunia nimel tahaksin ma tänada härra Simonit raporti eest, mis käsitleb Euroopa riigiabi reeglite reformimist seoses üldise majandushuvi pakkuvate teenustega ning samuti tahaksin ma tänada ECON ja ITRE ja INCO komisjone ja kõiki nende liikmeid selle töö eest, mida nad selle raporti kallal on ära teinud. oleme veendunud, et avalikud teenused mängivad Euroopa sotsiaalse mudeli juures olulist rolli ning äh, aitavad oluliselt kaasa sotsiaalse stabiilsuse ja piirkondliku ühtekuuluvuse tagamisele, sellepärast on just üldist majandushuvi pakkuvad teenused riigiabi valdkonnas väga olulised ka meie äh, mandaadiperioodi jooksul. meil on hea meel, et selles valdkonnas toimub niisugune tugev arutelu parlamendis, teistes Euroopa Liidu institutsioonides ja ka öö, sidusrühmade hulgas. eriti on meil hea meel parlamendi panuse üle. see näitab, kuivõrd oluliseks parlament peab seda teemat, nimelt et oleks selge õiguslik raamistik üldist majandushuvi pakkuvate teenuste jaoks. meenutagem, et meie reformi aluseks on kolm eesmärki, lihtsustamine, selgitamine ja mitmekesisem lähendamine, lähenemine me seadsime need eesmärgid endale üsna detailselt äh, juba märtsikuises teatises, sest saadik oleme töötanud välja äh, ka äh, projekti, mis käsitleb seda, kuidas meie arvates need eesmärgid tuleb ellu rakendada. avalik arutelu selle teksti osas on olnud väga viljakas kõik sidusrühmad, kellel on erinevaid arvamusi küll muudatuste ja detailide osas aga just sellel põhjusel töötame me lähinädalatel edasi selle, nende kolme eesmärgi täitmise nimel. Euroopa Parlamendi raport öö, äh, tuli täpselt õigel ajal ja see võimaldab meil seda arvesse võtta oma äh, tekstiprojektis ka ning aru- äh,, kaaluda, kuidas oma teksti paremaks muuta selle valguses ja see on just eriti väärtuslik äh, ja see on just eriti väärtuslik meie reformi jaoks. räägin lühidalt kolmest punktist, mida härra Siimoni raportis mainiti. meie reformi lihtsustamisel äh, on põhiliseks vahendiks uus de minimis reegel. Äh, me leiame, et see piirmäär, mis on seotud ainult kohaliku omavalitsuse suurusega, Äh, siin oleks tarvis, seda, sellest ei piisa, tuleks kasutada pigem äh, laiemat lähenemisviisi. nagu ma juba rõhutasin, küsimus sellest, missugust piirmäära kõige sobivam, kuidas kõige paremini ja missugune piirmäär peab kõige sobivam olema, seda ei ole veel ära otsustatud ja me hindame kõikide sidusrühmade arvamusi selles valdkonnas ja loomulikult ka Euroopa Parlamendi arvamust eriti. teiseks on raportis öö, äh, Äh, soo-, äh, soovit-, raportis soovitud hõlmata ka üldist huvi pakuvad sotsiaalteenused. sotsiaalteenused muidugi mängivad meie olukorra, meie ühiskonnas ka olulist rolli ning vajavad väga hoolikat järelevalvamist. sellepärast selle mitmekesisema lähenemisviisi äh, tõttu, mis on seotud teatamiskohustusest vabastatud piirmäära osas, olen ma valmis äh, vaatama tõendusmaterjale ja andmeid ning ja, ja võtma arvesse ka teie ettepanekud selles valdkonnas. kolmandaks leiab parlament, et äh, komisjon saaks riigiabi reeglite raames töötada välja ka tõhususe kriteeriumid, kuid rõhutagem seda, et äh, praeguse teksti järgi äh, ei ole ette nähtud, et need teenuse osutajad oleksid tõhusad või et meie saaksime seda kontrollida. Öeldud on ainult vaid seda, et peavad olema meetmed, mis on, mis ergutavad tõhusust. ma tean, et mõned teist kardavad selliseid muudatusi, kuid ma tean, et need äh, meetmed äh, kehtivad ainult väga suurte teenusepakkujate osas ning meie hindame seda kõike üksi, üks juhtum juhtumipõhiselt. meenutagem uuesti,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 täname teid, härra volinik Tali, teie osaluse ja panuse eest sellesse arutelusse ning hääletame selle raporti üle ka homme kell kaksteist. tänane istung on nüüd lõppenud, kohtume homme jälle